armsad sõbrad, ma tahaksin teid tänada. ma tahaksin teid kõiki tänada Euroopa Parlamendi ja oma kolleegide nimel ja ma tahaksin tänada teid kõiki Euroopa Komisjoni, nõukogu, Poola parlamendi liikmeid selle eest, et te olete täna siia tulnud me oleme siia kogunenud selleks, et avaldada austus üheksakümne kuuele inimesele, kes Smolenskis traagiliselt laupäeval hukkusid. Nende hulgas ka Euroopa Liidu liikmesriigi president ja kaheksateist parlamendiliiget, meie kolleegid Poola parlamendist, kes olid demokraatlikult inimeste poolt ametisse valitud meie mõtted on eelkõige perekondadega ja ohvrite lähedastega. ma olen saanud väga paljudelt inimestelt sõnumeid, minu kolleegidelt Euroopa Parlamendis, Euroopa Komisjonis, ministrite nõukogult, saadikutelt, Euroopa institutsioonide juhtidelt personalilt, ajakirjanikelt ja ka väljaspoolt Euroopat. Need sõnumid on pakkunud mulle ja kolleegidele toetust ja julgustust ja ma hindan seda väga ja me võime olla uhked selle üle, kuidas meie rahvas on reageerinud. tegemist oli ennenägematu katastroofiga Nad äh, hukkusid, teenides oma riiki, minnes äh, nende tuhandete Poola ohvitseride mälestusteenistusele, kes olid hukatud Teise maailmasõja ajal Katõnis. ajalugu on väga traagilisel viisil teinud ära täisringi. meid on liigutanud Venemaa reaktsioon, mis on olnud äh, väga arusaав ja väärikas. me tahaksime tänada oma sõpru Venemaal. ma usun, et see on meile abiks see aitab meil leida lepitust, mis on seotud ajaloolise tõega, vastastikuse austuse ja lugupidamisega. ma tean, et Euroopa on mõttes minu kodumaaga, on mõttes koos Poolaga on minuga koos sellisel raskel ajahetkel. daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. Poolas on see tavaks, et äh, loetakse ette nende inimeste nimed, kes on hukkunud. mis aitab meil neid paremini meenutada. nii ma tahaksin lõpetuseks öelda veel kõigile äh, siin tänusõnad, et olete täna siia tulnud, tahaksin teid tänada kõikide poolakate nimel. siin saalis on kokku kogunud terve Euroopa Liit. siin on liikmesriikide ja institutsioonide esindajad, siin on ka saadikud, kes on siia tulnud äh, Euroopa Liidust kaugemal asuvates riikides me oleme siin ühtselt ja ühtsuses peitubki tugevus. meie Euroopa Liidus teame, kui palju tööd läheb selleks kõigeks siin vaja. tegemist on meie igapäevase tegevusega. ning me peame igapäevaselt endale meelde tuletama, et me oleme tugevamad siis, kui me oleme koos Lech działacz opozycji. Lech Kaczyński. demokraatliku opositsiooni just juht äh, Solidarnosti li, äh, liider. ta oli Vabas Poolas Solidarnosti liider ning ka justiitsminister äh, positsioon oli tal äh, selles valitsuses, kus mina olin peaminister, nii ta oli ka Varssavi linnapea aastast kaks tuhat viis alates Poola vabariigi president. Maria Kaczynska, Poola presidendi abikaasa. Richard Kaširovski viimane Poola eksiilis asuv president, kes äh, oli eksiilis Londonis, kes äh, andis üle Poola vapi Lech Valensale. Anna Valentinovitš. opositsiooniaktivist ja Gdanski laevatehase töötaja, kes äh, osales tuhande üheksasaja kaheksakümne aasta streigis, milles, äh, millel põhines solidaarnosti liikumine. Kristof Putra, Poola parlamendi seimi asespiiker varasem senati asespiiker. Gražina Kešiska. õiguse justiitstöörühma, äh, parlamentaarse töörühma eesistuja, regi-, endine regionaalminister, endine töö- ja sotsiaalpoliitika aseminister Premislav Kozjevski. õiguse justiitserakonna endine eesistuja, endine asepeaminister, endine õiguse ja justiitstöörühma juht parlamendis. Signe Vassermann, parlamendi liige endine justiitsaseminister. Aleksandr Anatolišvjat, parlamendiliige ja Nina Fetlinska, tervishoiukomitee aseesimees, parlamendisaadik õigusi äh,, õigluse erakonnast. Stanislav Zaets, parlamendisaadik Õiguse õigluse erakond, julgeolekukomitee eesistuja, endine Seimi asespiiker advokaat, kes äh, kaitses äh, opositsioonipoliitikaid poliitilistes kohtuasjades enne aastat tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa. Kristiina Pohenek, senati asespiiker, Poola ajakirjanike ühiskondlike kampaaniate algataja Jegor Dolniak. haldus- ja siseasjade töörühma eesistuja. tsiviilplatvormi äh, parlamentaarse töörühma aseesimees. Äh, tsiviilplatvormi äh, valimiskampaania juht enne eelmisi parlamendivalim-, Euroopa Parlamendi valimisi. Maciej Pašinski Spolnata Polska, Poola kogukonna assotsiatsiooni eesistuja, endine Seimi spiiker, endine senati asespiiker, üks äh, justiits, äh, üks kodanikuplatvormi asutajatest. Arkadiusz Rbüski kahe ametiaja jooksul parlamendi liige, endine kultuuri aseminister, Gdanski laevatehase taotluse autor, mis äh, oli Solidaarnosti liikumise eelkäija, Sebastian Karpinjuk, parlamendi liige kodanikuplatvormi äh, parlamendi töörühma sekretär ja Kolosbergi linna endine aselinnapea. Jerzy Šmatinski, Seimi asespiiker, endine kaitseminister presidendivalimiste kandidaat kahe tuhande kümnendal aastal demokraatliku vasakpoolse liikumise poolt. Isabella Jaruga-Novatska, parlamendiliige Demokraatliku Vasakliidu poolt, endine asepeaminister, endine töö- ja sotsiaalminister, endine valitsuse esindaja meeste ja naiste võrdsuse alal, endine Ametiühingute Liidu esimees. Jolanta Šimanek-Teres, parlamendisaadik, välisasjade komisjoni aseesimees, endine president Aleksandr Kvašnevski kabinetiülem, SLD asepresident Leszek Deptu. Leszek Deptula. kahekordne parlamendisaadik Poola Rahvaparteist. endine Kopatska provintsi äh, kuberner. Vjeslav Voda. parlamendisaadik juba tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandast aastast siseasjade komisjoni aseesimees. BSL-i president Edward Voitas, parlamendisaadik Maapartei poolt Ljubevski kuberner. ta, temast pidi saama viiekümne esimene Poola saadik Euroopa Parlamendis pärast Lissaboni lepingu jõustumist. Vladislav Stasiak, presidendi kantselei esimees. ta oli olnud ka siseminister ja Varssavi aselinnapea. tegutses ka sõltumatus äh, üliõpilasliikumises. Aleksander Štiglo, riikliku julgeolekunõukogu esimees, endine kaitseminister. Marius Hanslik. presidendi kantselei liige. Pavel Vipih, presidendi kantselei liige. Stanisław Jerzy Komorowski, vitse-. Stanisław Jerzy Komorowski kait-, asekaitseminister, endine asevälisminister, endine Poola suursaadik Ühendkuningriigis, endine suursaadik Hollandis. Andrei Kreemer, asevälisminister Toomas Merta, asekultuuri ja rahvuspärandiminister, monumentide kuraator, Marius Kasana, diplomaatilise protokolli osakonna juht Välisministeeriumis Slavomir Škitpek, Poola keskpanga esimees, endine Varssavi aselinnapea, opositsioonitegelane ja kommunistliku vastase äh, tudengiliikumise liige, minu hea kolleeg, Jaanus Kohanovski, jurist Poola ombudsmani kontoris. Pjotor Nurovski, Poola Olümpiakomitee esimees. ärimaailmast liikus ta mitmeteks aastateks diplomaatiasse. ja me tunneme kaasa tema perele nendel rasketel aegadel. Andrei Pšerovski ning seitsme, seitseteist aastat oli ta minister, nõukogu liige, kes, mis tegeles märtrite ja ohvrite mälestuse hoidmisega Katõni veresauna puhul. ja tema algatas ka mõtte tuua Katõni näitus siia Euroopa Parlamenti. Stanislav Mikke jurist, riigikohtu kohtunik. doktor Jaanus Kurtika, riikliku, Riigimälu Instituudi president. Jaanus Krupski sõjaveteranide ja represseeritud inimeste nõukogu president, opositsioonitegelane kommunismi ajal. teda kiusati isiklikult taga ka salateenistuste poolt. Joanna Agatska-Indetska, jurist, advokatuuri president generał Franciszek Gongor, szef. kindral Franciszek Gongor, Poola relvajõudude personali üle. kindralleitnant Bronislav Kvetovski, relvajõudude juht kindralleitnant Andres Plasik maavägede ülemjuhataja. kindralmajor Tadeusz Pukk maavägede juht kindralmajor Vladimir Potashinski, erijõudude juht. viitseadmiral Andrei Karveta, merevägede ülemjuhataja brigaadikindral Kazimierz Kidarski, Varssavi garnisoni ülem. generalmajor bischof Tadeusz Płoski. kindralmajor äh, e, piiskop Tadeusz Płoski Poola relvajõudude peakaplan. kindralmajor, peapiiskop Miron Tšodokovski. Poola relvajõudude eh, peakaplan õigeusu kiriku järgi kolonel isa Adam Pilš, äh, evangeelse kiriku pastor. kolonel-leitnant isa Jana Šinski, katoliku kiriku pastor isa Roman Indrejških, Poola Vabariigi presidendi kaplan. professor isa Richard Rumjaniak, kardinal Wyszynski Varssavi ülikooli rektor isa Bronislav Kastovski. Katõnni Perede Liidu esindaja. isa Joosef Jonjets, parafiaade assotsiatsiooni esindaja isa on Žislav Kroll. Katõni perede liidu esindaja. isa Andrei Kvasnik, Katõni perede liidu esindaja. Edward Duhnovski. Edward Duhnovski. Siberi ohvrite liidu esimees. Andrzej Saarius Skamski. Katõni perede liidu president ja nüüd Katõni ohvrite pereliikmed. Tadeusz Lutoborski. Anna-Maria Borovska. Bartosz Borowski. Stanislava Oravets-Lohler. Katarzyna Piskorska. Wojciech Severin.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 Czeslaw Ciewiński. Ehm, rahvusarmee assotsiatsiooni president. Stefan Melak. Katõni komitee president. Zenona Mamontovitš Loek Katõni Perede Föderatsiooni kaasasutaja. Teresa Valevska, Sheila Lokovska, kol-, äh, Ida-Kolgata äh, fondi president. Eva Pakovska, brigaadikindral S-, Smorovinski lapselaps. brigaadikindral mõrvati Katunis. Oberstleutnant Zbigniew Demski, veteraan. Zbigniew Demski, Varssavi ülestõusu osaline. Virtuti Militari kõige kõrgema sõjaväelise ordeni laureaat brigaadikindral Stanislav Komornonski. samuti Virtuti Militari kavaler Janjana Natuševitš Miller. ühe Siberi laagri ellujääja. Jaanus Saksjönski, näitleja. Poola Vabariigi presidendi kantselei ametnikud. Katarzyna Torosinska Aleksandr Fedorovitš. Dariusz Jankowski. Oberst Dr. Wojciech Lubinski. barbara marminska. Isabella Tomaszewska. Lieutenant Colonel Jarosław Flosiak. kolonelleitnant Jaroslav Vlošak, kapten Darius Mihhalovski. leitnant Pavel Janšek teine leitnant Pjotr Nosek. Of, äh, alamohvitser Artur Frantsus. alamohvitser Paul Kaczynski alamohvitser Jašek Surovka. alamohvitser Marek Ülerik. nooremohvitser Agnieszka Pogzrutka Pešlavek. members of the flight crew. Captain Arkadius Protasjuk. lennukimeeskonna liikmed, piloot Arkadius Protasjuk, kapten. Major Robert Grüfna, pilot. major Robert Grüfna, piloot. Lieutenant Artur Sientek. leitnant Artur Sientek. Warrant officer Andrzej Michalak. allohvitser Andrzej Michalak. Natalia Januszko. Natalia Januszko.